Can we start? kas me võiksime alustada? Uh, welcome to everybody. tere tulemast kõigile. tere kõigile, tänan, et te siia tulite, kas teil on hääletusnimekiri kaasas? vabandust, ei, siiski kaart ja ka nimekiri tegelikult ju. ja läheksin nüüd kohe päevakorra juurde. nagu te teate, on meil täna kaks olulist hääletust ja lükkasime edasi Maragali raporti järgmisele koosolekule. nii et ma tahaksin teada, kas äh, päevakord sobib teile, palun, kolleeg Vento. E, aitäh, e, mul ei ole hääletuskaarti kaasas, nii et, et e, hästi, me ootame natukene. nii et, et te saate selle ära tuua last. teine teadaanne selleks on siis äh, protokoll, te saite eelmise koosoleku protokollid, kas teil on märkusi? kui ei, siis on see heaks kiidetud. tõlge on täna prantsuse, saksa, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, läti, leedi, leedu, rumeenia keelte, oh, hollandi, taani ka ja meie koosolek on ka veebstriimitud ja tahaksin samuti ütelda, et koordinaatorite otsused üheteistkümnendast jaanuarist jagati laiali kõigile kaheteistkümnendal ning neljateistkümnes on siis see tähtaeg, kui te tahate muudatusi sinna sisse viia või midagi lisada. ma eeldan, et kõigil on nüüd oma hääletuskaardid kaasas kas kolleegid tulevad, jah? enne veel hääletamist kasutan ära ja ütlemaks kahte asja, nagu te teate, me hääletame siis kell neli tuleb madalmaade eesistuja oma prioriteetidest rääkima, kaks ministrit, haridus- ja kultuuriministrit on siis siin üksteise järele. esimene äh, proua minister kell neli ja siis pärast teda veerand tundi hiljem tuleb teine. pool viis eh,, pool kuus, vabandust, alustame siis koordinaatorite koosolekuga. mis puudutab täna hääletusel olevaid raporteid, nende kohta paar sõna. praegu on Euroopa Liidu jaoks tegemist väga keeruka ajaga ja meie komisjon ei saa ka seda eirata samuti olulised äh, ministrite kohtumised leiavad aset ja ma usun, et e, ilma tugeva toetuseta Euroopa Liidu väärtustele, haridusele, kultuurile, tuleviku Euroopa jaoks ei ole, me teame seda kõik väga hästi. ja täna me peaksime olema palju teadlikumad äh, selles ka erinevates liikmesriikides, ka kodanikud on sellest teadlikumad ma ei tahaks äh, midagi ütelda nõukogu otsuste kohta, aga täna me räägime Schengeni peatumist, ma tahaksin ütelda seda, et äh, tegemist on teise põlvkonnaga Erasmusega, Erasmuse õpilastega, kes pea, ja nemad peavad Euroopat vabaks ruumiks, kus saab äh, kasvada, vahetada, reisida ja nii edasi ma arvan, et ei ole kerge hakata piire panema selle, panema sellele põlvkonnale ja me ei tohi ka seda mingil juhul silmist lasta. teiseks, järgmisel kolmapäeval, kahekümne seitsmendal jaanuaril mälestame siis Shoad, tegemist on äärmiselt olulise tähtpäevaga. ja juba kolm aastat viimase kolme aasta jooksul oleme me koos kõikide äh, kogukondadega seda tähistanud ja kutsuksin teidki mer-, kolmapäeval siis kaksteist nelikümmend viis kell üks kohale. ma usun, et tegemist on tõesti väga olulise tähtpäevaga nüüd aga kolleeg Glenta, kas teil on veel midagi lisada? kas kaart on olemas, jah? Allora, we can take in, in account your word. seega, me siis arvestame teie häälega eraldi. hästi. ja nüüd esimene raport siis. raportööriks on Damjan Dragici ja see puudutab siis elukestvat õpet, vabandust, ei, koolides Euroopa Liidu teemaliste küsimuste õpetamist ning siia on tehtud äh, väga palju muudatusettepanekuid, kakssada kakskümmend kaheksa, äh, ka kompromissid on läbi, välja töötatud raportööri ning äh, sekretäriaadi poolt, kas raportöör härra Trakitsi soovib midagi lisada selle punkti kohta, palun, jah? tahaksin tänada kõiki variraportööre ja sekretäriaati ja kõiki, kes mind toetasid äh, selle raporti koostamisel, aitäh! hästi, sellisel juhul alustame siis hääletusega, kõigil on kaardid olemas. kõigepealt kompromiss kolm raportöörilt poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. viiskümmend üks muudatusettepanek järgmisel leheküljel. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend järgmisel lehel, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss viis raportööd, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga Marakallilt. nii et kas te toetate koos suulise muudatusettepanekuga? jah, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus seitsekümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa. ei, seitsekümmend üheksa siiski. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud vabandust, jätkame. kaheksakümmend, Maier poolt, kaheksakümmend, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, võib-olla tagasi lükatud, aga kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kas ei tööta? võib-olla peate midagi keerama. igal juhul selgelt tagasi lükatud. üheksateist vastu viis poolt. kaheksakümmend kaks, Julie Woods poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksakümmend kaks, poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üheksa, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada seitse, järgmisel leheküljel nüüd muudatusettepanek, Dominik Pilde poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa, poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üksteist, raportööd poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kaheksakümmend üheksa. ei, siiski sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime. sada kakskümmend, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend kolm Žulo poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaksteist, raportöörid poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, hästi. Uh, we clo uh, close the vote. hääletus on lõppenud. Rejected. We go to uh.... tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, aga kontrollime, avan hääletuse ja sulen adopted. heaks kiidetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend Adi Nolfi poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. raportööril kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viisteist, järgmisel lehel poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime, hääletus on alanud, sada kuuskümmend seitse. sulen hääletuse, tagasi lükatud kompromiss seitseteist raportöörilt poolt, vastu ja erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu ja erapooletud, heaks kiidetud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksateist, raportööd, poolt, vastu, heaks kiidetud, kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kas kontrollime? hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ei tööta. hästi, lisage siis palun ka see hääl. proovite veel äkki. heaks kiidetud. viisteist poolt, üksteist vastu. kaksteist siiski. seejärel sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud. kas kontrollime, hääletus on alanud? sada kaheksakümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd siis läheme edasi, sada üheksakümmend kolm, järgmisel lehel. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd Mm-hmm olen natukene väsinud, vabandust, kakssada viis siiski. mitte kaks tuhat poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletult kontrollime, võib-olla heaks kiidetud, ma ei tea. hääletus on alanud sellega. hääletus on lõppenud heaks kiidetud kahe häälega. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud. hääletus on alanud, nüüd ma sulgen hääletuse kakssada üksteist Adinolfi poolt vastu, erapooletud. võib-olla tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on suletud. võib-olla te peaksite masinat vahetama. kas nüüd toimib? hääletate vastu? kontrollime siis veel Rejected. Compromise 21. Raportöör in favor. tagasi lükatud kakskümmend üks, raportööri poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. kakssada kakskümmend poolt vastu erapooletud võib-olla heaks kiidetud, kontrollime. hästi. hääletus äh, sulgenud. tagasi lükatud, hästi. seejärel kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. kontrollime üle siis, hääletus on lõppenud sellega heaks kiidetud kahe häälega kakssada kakskümmend neli poolt, vastu ja erapooletud heaks kiidetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu ja erapooletud heaks kiidetud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend, kakssada kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. põhjenduspunkt A kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, vabandust, kompromiss üks raportöörilt, põhjenduspunkt C siis poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. Läheme edasi. üheksateistkümnes muudatusettepanek. poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, kontrollime, kakskümmend kaks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ei olnud nii selge see tulemus. heaks kiidetud kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. samasugused jah, kolmkümmend siis. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks raportööri poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd kolmkümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud sellega. tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletult heaks kiidetud. üks tsitaadina seitseteist poolt, vastu, erapooletult heaks kiidetud ja nüüd lõplik hääletus. elektrooniline hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, üks erapooletu, neli vastu. õnnitlused raportöör Dragitsile ja suured tänud kõikidele variraportööridele, kuid samuti sekretäriaadile raske töö eest. ja lubage mul ka paar, tõesti paar head sõna ütelda, sest et teist korda tuli see siia. suur aitäh töö eest. nüüd võite lahkuda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 Eh, voglio naturalmente ringraziare molto gli... ja tahaksin muidugi tänada variraportööre ja sekretäriaati abi eest ja ka meie poliitilisi nõustajaid ja assistente. tegemist on huvipakkuva arvamusega vaesuse kohta üldisest vaatevinklist. ka naistekomisjonis eh, siis tegeleti sellega, te ütlete, et kultuurikomisjonis me osaleme ka süvalaiendamises ning sellest tulenevalt me siis ka tahame muidugi mõista väärtustada naiste rolli, nende positsiooni ja siinkohal selles raportis siis äh, käsitletakse eelkõige naiste vaesust, kuid ka seda, kuidas haritus ja elukestev õpe mõjutavad vaesust. ja seda jällegi muidugi seoses naistega kes küll ühest küljest äh, on väga diplomeeritud, kuid äh, nende karjääri jällegi ei äh, hinnata samavõrdselt ja ka nende palgandused ei ole samasugune. nüüd aga läheme edasi kohe hääletusega. ja alustame esimesest lõikest. Tiin. muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, edasi viisteist, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kuusteist, Jill Evans, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tänatud, äh, olge head, palun vaikust, ütleb esinaine. kaheksateist, kes poolt? vastu? poolt veel kord? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, aga kontrollime palun elektrooniliselt. kaheksateist, äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud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 Äh, soovil kakskümmend üheksa, esimene osa. kas te tahate kontrollida kakskümmend kaheksat, küsib esinaine. Äh, palun siis kakskümmend kaheksa, hääletamine on alanud ja lõppenud tagasi lükatud igal juhul. kakskümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm osade kaupa Rahvapartei nõudmisel esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime. hääletamine on alanud ja lõppenud ja esimene osa on vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. ja tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, osade kaupa alde nõudmisel esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. edasi kompromiss kaks, kes on poolt? poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun. hääletamine on alanud. ja lõppenud. kompromiss kaks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 viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm raportöörilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, edasi kompromiss nelja juurde läheme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks järgnevalt poolt, vastu, erapooletud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 vastu, erapooletud ja vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt,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 kas kõik on hääletanud? sellega on hääletamine lõppenud. kakskümmend neli poolthäält ja neli vastuhäält. suur aitäh kõigile ja eriti valiraportööridele nende hea töö eest suur tänu. me jõudsime hääletustega ka ühele poole õigeaegselt Allora, we interrupt uh, ten minutes because teeme kümneminutilise pausi, sellepärast et uh, eesistuja esindajad tulevad. nii et et uh, enne nelja alustame taas.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

Uh, kallid kolleegid, me võime alustada, ma loodan, et ka teised kolleegid tulevad peatselt tagasi. me tegime väikese pausi oma töös, sellepärast et meil oli enne hääletus. Allora, eh, hai, hai passato tu, tu italiani? Ah, niisiis mul on väga hea meel tervitada siin äh, minister Jett Bussemakerit, kes on hariduse, kultuuri ja teaduse minister. tegemist on suure valdkonnaga. ja me oleme kahel korral juba ka kohtunud Foorumil koos noortega paar kuud tagasi ja juba siis alustasime väga huvitavat dialoogi. tegemist oli siis mitteametliku kohtumisega enne eesistumist ja juba siis saime arutada mõningaid äh, prioriteete. me nägime, niisiis tahaksin ütelda, et praegu kohtume siis äh, minister Pussemaakeriga ja siis seejärel tuleb äh, spordiminister Aldi. et üritame oma aja siis ära jagada teiega niimoodi, et meil oleks aega ja et äh, madalmaad saaksid oma prioriteetidest äh, üle vaata anda ja siis saaksite teie küsimusi esitada ja nemad vastata. Hollandi eesistuja prioriteedid Äh, näitavad, et äh, madalamad on teadlikud sellest, et Euroopas on käsil rasked ajad. ja te olete lisanud oma agendasse ka oskused, äh, haridussüsteemide kvalifikatsioonide parandamisega, samuti käsitlete kõrgharidust, see kõik on kesksel kohal kogu teie eesistumise programmis, nagu ka komisjon ütles lisaks sellele ootame avaldust oskuste töökohtade kohta, skills and jobs. see on ka väga olulisel kohal teie töökavas ka aastal kaks tuhat seitse. ja uus töökava leiab arutamist meil ka koos kultuuri ning tööhõivekomisjoniga haridus, koolitused, oskused on muidugi seotud sellega, kuidas oma oskusi kohandada uute võimalustega, kuidas luua ka uusi töökohti. loodan, et kohal viibivad ka mõlemad volinikud. ja lisaks sellele tundub minu jaoks olla huvipakkuvalt üks punkt äh, teie äh, töökavast ehk siis kodaniku rolli edendamine. Äh, on ka ju raport Euroopa Liidu õpetamine koolis ning see tähendab seda, et me pöörame suurt tähelepanu kultuuridevahelisele dialoogile, Euroopa väärtustele, nende edendamisele, et see on suureks väljakutseks Euroopale ja kogu Vahemerele piirkonnale ka. ja kolmandaks on teie töökavas samuti tähtsal kohal kultuur ning kultuuripärandi väärtustamine, digitaliseerimine, see on muidugi ka meie jaoks väga oluline. ning muidugi ka järgnevatel kuudel ettevalmistatav Refit audiovisuaalsektori valdkonnas. see puudutab siis loovtööstust ja audiovisuaaltööstust üldiselt. selle kohta leiab aset ka ekspertide konverents. noorsugu, ka see on teema, mis on meie jaoks oluline, ma ei taha liiga palju aega kulutada, aga pean ütlema, et me oleme suure huviga jälginud teie ettepanekuid oluline, et me jõuaksime konkreetsete ettepanekuteni, kuid samas me peame olema teadlikud sellest, et kui me edasi ei liigu sel aastal või et me seisame samas suures ohus, eriti noorsugu. annan nüüd sõna teile sissejuhatuseks ja siis äh, kolleegid saavad ka sõna, palun. voorzitter, aitäh, lugupeetud eh, esinaine, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt tahaksin teid eh, kogu südamest tänada kutse eest tulla kultuurikomisjoni. mul on väga hea meel täna siin olla ja tutvustada Hollandi kui eesistujamaa prioriteete. alustaksin meie prioriteetidest hariduse vallas ja siis räägiksin meie prioriteetidest kultuuri, kultuuri ja meediasektoris kogu Euroopas on õpetajad, direktorid, koolijuhid silmitsi raske ülesandega, neil tuleb noori inimesi ette valmistada maailmaks, mille kuju me veel ei tea ja töökohtade jaoks, mille olemusest meil pole veel aimugi aga me teame, et meil on neid vaja valmistuda ette paindlikuks tööturuks, kus inimestele kehtestatakse üha kõrgemaid nõudeid ning arvestades ühiskonna keerulisust, ei piisa ainult teadmistest. Maja, äh, maailmasse, kus me iga päev seisame silmitsi keerukate küsimustega, on meil vaja inimesi rohkem kui kunagi vaja varem inimesi, kes ei ole ainult loovad, äh, vaid ka inimesed, kes, äh, inimesi, kes on paindlikud, kes oskavad kriitiliselt mõelda, kes suudavad teha koostööd ning kel on ka laiaulatuslikud kodakondsus ja sotsiaalsed oskused. selleks, et osaleda täiel määral ühiskonnaelus ja tööturul, peavad inimesed arendama oma kognitiivseid ja mittekognitiivseid oskusi. seetõttu on just nimelt hariduse ülesanne äh, nendele vajadustele vastata ning ähm, äh, luua haridusele tuginedes vastutustundlik ja kõikehõlmav Euroopa kuigi haridus on teema, mis on liikmesriikide pädevuses, seisame me silmitsi ühiste väljakutsetega ning mina usun, et Euroopa tervikuna suudab hariduse vallas palju rohkem ära teha, seda viitas ka iga, sellele viitas ka iga-aastane majanduskasvu ülesanne ning koolituse monitor. poliitikute, poliitikakujundajate ülesanne on leida lahendus kõigi nende väljakutsete jaoks, mida ma just kirjeldasin ning luua tõesti selline äh, haridus, äh, mis võimaldab inimestel oma erinevaid andeid kasutada. daamid ja härrad, äh, sellele Hollandi eesistujamaana kavatsebki just nimelt keskenduda me pöörame erilist tähelepanu Euroopa poolaastale, sotsiaalsele ja majanduslikule lähenemisele ning haridussektorisse kaasatusse. viimastel aastatel ja just nimelt viimastel nädalatel täiskogul Strasbourgis Euroopa Parlament ja iseäranis kultuurikomisjon juhtis tähelepanu kultuuridevahelisele dialoogile ja tööturu jaoks vajalikele oskustele. ka meie äh, pöörame ministrite nõukogus nendele teemadele tähelepanu ja need teemad on ka kooskõlas meie prioriteetidega. meie hariduse prioriteedid puudutavad oskusi, radikaliseerumist, selle ärahoidmist ning rännet ning äh, tahaksin äh, nendest äh, kõigist ka natuke üksikasjalikumalt kõnelda. oskuste valdkonnas üritab nõukogu uurida seoseid ühiskonna hariduse ja tööturu vahel ja seda, kuidas neid seoseid kõige paremini ära kasutada. tugineme siin uut Euroopa oskuste tegevuskaval, meil on plaanis korraldada kaks konverentsi, kõigepealt oskused kogu eluks Äh, sellel konverentsil keskendume sellele, kuidas kutseõppe äh, raamistikku saab muuta selleks, et inimesi paremini ette valmistada muutuvaks tööturuks. teiseks äh, selleks, et üleminek hariduselust tööellu oleks võimalikult sujuv, teen koostööd oma kolleegi minister Asheriga, kes vastutab just nimelt tööturupoliitika eest. niisiis, nõukogu vaatevinklist on haridus ja tööturud Ähm, omavahel tihedalt seotud läbi uute oskuste tegevuskava. teisel konverentsil keskendume kõrgharidusele ning uurime just suhteid ähm, vajalike oskuste väljaarendamise, äh, muutuva ühiskonna ning tööturu vahel. küsimus on selles, kuidas ähm, moderniseerida kõrgharidust niimoodi, et ta saaks suurendada kõike, kõiki kaasavat ühiskonda teiseks prioriteediks meie eesistumise ajal on radikaliseerumisega tegelemine. iseäranis pärast neid kohutavaid Pariisi rünnakuid on äärmiselt oluline, et radikaliseerumine ning radikaliseerumise tagajärjed nii inimestele kui õpetajatele oleksid endiselt tähelepanu keskmes Äh, peatuksin möödunud aasta Pariisi äh, deklaratsioonil kodakondsus, haridus, õpetajate rolli tugevdamine, meediaalane kirjaoskus. Äh, nõukogu kohtumistel saavad liikmesriigid vahetada parimaid kogemusi, saavad jagada kogemusi sellel teemal, millistes valdkondades nad neid teemasid on üritanud juurutada mina tahaksin, et liikmesriigid tõesti rakendasid ka jätkumeetmeid ähm, pärast Pariisi deklaratsiooni. see on samuti kooskõlas ähm, möödunud nädalal Strasbourgis toimunud äh, dialoogiga teemal kultuuride vaheline dialoog ja haridus. meie äh, viimane prioriteet on ränne. haridusministrite nõukogu äh, kavatseb ka sellele teemale tähelepanu pöörata iseäranis sellele, kuidas liikmesriigid saavad üksteist aidata ja üksteiselt õppida, kuidas äh, pagulasi ja sisserändajaid haridussüsteemi integreerida. see teema tõstatus juba Luksemburgi eesistumise ajal viimasel haridusministrite kohtumisel. arvestades viimastel nädalatel ja kuudel aset leidnud sündmusi, on äärmiselt oluline jagada omandatud kogemusi. me ei tohi unustada ka seda, et sotsiaalne kaasatus on samuti oluline ma usun ja ma olen täiesti veendunud, et on palju inimesi, palju sisserändajaid, kellel on anda oma panus meie ühiskonda, kes saavad aidata Euroopat muuta. daamid ja härrad, ootan koostööd nendega, teiega nende kolme teema vallal. ning eh, sellega lõpetaksin haridusteema käsitlemise ning nüüd räägiksin meie prioriteetidest kultuuri ja meedia vallas Äh, kunst ning audiovisuaalne meedia äh, väljendavad seda, mida me oleme ja mida me esin-, kes me oleme ja mida me esindame. aga see annab meile ka võimaluse äh, kuulda, näha ja tunda, kuidas me oleme üksteisest erinevad selles kõikehõlmavas Euroopas. äärmiselt oluline on see, et kõik Euroopa kodanikud omaksid maksimaalset juurdepääsu kultuuripärandile, see peab olema piiriülene. niisiis, kultuurivallas keskendub eesistujamaa just nimelt Euroopa kultuuripärandi nähtavaks muutmisele internetis, samuti eh, on meil plaanis juuni lõpus korraldada eh, konverents eh, kultuurikogude digitaliseerimise teemal ning eesistujamaa töötab välja ka nõukogu järeldused digitaalse pärandi teemal, et äh, seda saaks kolmekümne esimesel mail meedia- ja haridusministrite nõukogu arutada. Euroopa kuulub eurooplastele ning seetõttu on Europeana väga oluline projekt. Europeana sisaldab praegu nelikümmend viis miljonit objekti ligemale kolme tuhandest muuseumist, arhiivist ja raamatukogust Äh, väga paljud äh, inimesed kogu Euroopast on selle äh, kallal tööd teinud ja me võime selle üle uhked olla. aga nüüd seisame silmitsi järgmise väljakutsega. nimelt me peame jõudma laiema avalikkuseni see suu-, tohutu sisu, mis Euroopanas on, peab jõudma inimesteni, tegemist on väga hea digitaalse kollektsiooniga, aga seda tuleb kasutada rohkem, seda tuleb kasutada paremini Ähm, pilootprojektid, mis praegu Esimese maailmasõja teemal käimas on, näitavad, kuidas näiteks Europeana sisu saab kasutada haridusvallas sellistest olulistest asjadest kõnelemine on äh, nõukogu ja Europeana jaoks oluliseks. teiseks on äärmiselt oluline sellesse ettevõtmisse kaasata ka liikmesriigid. Europeana sihtasutus ei suuda kõigega üksi hakkama saada Äh, liikmesriikide poliitika digitaalse pärandi vallas ja äh, rahvusvaheliste organisatsioonide suurem kaasatus on otsustava tähtsusega, kui tahame seda projekti edasi arendada. kolmandaks peame pöörama tähelepanu ka rahastamisele. hetkel sõltub Europeana äh, iga-aastastest toetustest, mida saadakse Euroopa Liidult Äh, ja äh, ka liikmesriikide vabatahtlikelt äh, summadelt, aga me tahame rahastamismudelid muuta jätkusuutlikumaks ja teha sellest osa nõukogu järeldustest, nii et ma loodan, et nõukogul õnnestub kolmekümne esimesel mail selles vallas kokkuleppele jõuda ning mul on väga hea meel, et volinik Oettinger osutab sellele teemale samuti suurt tähelepanu, ta on sellele viidanud. täna Äh, tahaksin aga kuulda, mida teie europeanast arvate. Euroopa Parlament alguses suhtus sellesse väga positiivselt ning ma loodan, et teie pühendumus jätkub ka järgnevatel aastatel. Äh, daamid ja härrad, nüüd jõuan oma järgmise prioriteedini, milleks on audiovisuaalne meedia. millised on eesistuja oma plaanid selles vallas? nagu teie, nii ka nõukogu ootab komisjoni ettepanekut audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi reformiks. see ettepanek võib üsna peatselt valmida juba kevadel, aga praegu edendame arutelusid asjakohastel teemadel, nagu näiteks autoriõiguse reform ning laiem siseturu äh, strateegia märtsi alguses korraldab eesistujamaa audiovisuaalse poliitika konverentsi Amsterdamis. selle konverentsi tulemused äh, tulevad arutusele ministrite nõukogus. me keskendume siis nimelt audiovisuaalse sisu vahetamisele üle piiride, tahame parandada äh, äh, Äh, piiriüleste äh, Euroopa filmide, draamaseriaalide sisu levikut parandada, see on Euroopa Liidu poliitika oluline eesmärk. digitaalne revolutsioon annab asjadele uue mõõtme, see ei muuda mitte üksnes meedia kasutamist, äh, iseäranis noorte hulgas Äh, ringhäälinguorganisatsioonid, filmitootjad on sellesse kõigesse kaasatud, samuti telekommunikatsiooniettevõtted, videonõudmiseni pakkujad, sotsiaalmeedia esindajad. kõik need arengud tähendavad seda, et ettevõtted peavad mõtlema uutele strateegiatele. meie poliitikutena peame suhtuma kriitiliselt omaenda poliitilistesse vahenditesse. lõpetuseks, ma ei oska ette ennustada, kuidas läbirääkimised parlamendis ja nõukogus kulgevad, aga millised ei oleks ka need eriarvamused, mis meie vahel võivad olla. me kõik saame aru, kui olulised on kultuur ja meedia. asi ei ole ainult töökohtades ja majanduses, kultuur ja meedia koos on vaba ja demokraatlik Euroopa äh, süda ja hääl ma olen veendunud, et äh, need äh, mõtted peaksid olema osaks Euroopa poliitikast, need aitavad meil saavutada edusamme tulevases töös ning daamid ja härrad, ma loodan kogu südamest, et mul õnnestub sellesse oma panuse anda. ja nüüd olen valmis teiega vahetama mõtteid käsitletud teemadel, ma loodan, et me suudame teha väga head koostööd järgmise kuue, kuu jooksul, aitäh! aitäh äh, selle sissejuhatuse eest ja aitäh ka selle ettepaneku eest. Need äh, ettepanekud muidugi mõistlevad kokku ka sellega, mis meie jaoks olulised, äh, ka meil on siin komisjonis väga olulisi raporteid nende teemade kohta, mida te mainisite, või siis kuulamistel oleme neid käsitlenud. muuhulgas kultuuride vaheline dialoog kodaniku küsimus, haridus ja nii edasi. ja muidugi ka kultuuriküsimused, juurdepääs kultuurile, loovus, mitmekultuurilisus ja ka digitaalajastu. meil on siin ka väga oluline raport heaks kiidetud Strasbourgis eelmisel täiskogul ja ka meie raportid ka, et äh, töötas selle küsimusega pikalt. Äh, muidugi on teisigi äh, olulisi küsimusi nagu rändeküsimus, meil oli kuulamine selle kohta ja samuti oli meil töötuba äärmuslikkuse ennetamise kohta. et me oleme üritanud vaadata, kuidas Äh, kuid ka hariduses, kõrghariduses oleme üritanud vaadata, kuidas edasi liikuda selle kättesaadavaks muutmise suunas. nüüd aga annan sõna kolleegidele, kes seda soovisid, kolm minutit äh, koordinaatoritele ja kaks teistele liikmetele, nii et kõigil oleks, äh, kõigil oleks aega ka vastata. palun kõigepealt nüüd eh, esimesed kolm, kes eh, sõna palusid, proua Ferraia, palun. kõigepealt eh, suur tänu, et tulite ja oma poole aasta raskuskesed ja oluliste teemade üle olete meile üleande andnud asjad, mis on tegelikult meie raportite ja tegevuste keskmes, on ka teie plaanis kirjas, aga ma tahaksin siiski nende raskuskesete kohta täpsemalt küsida, sellepärast et peamiselt on tegemist teemadega, kus meie võiksime ka anda oma panuse, kus me saaksime ka Euroopa Liiduna koordineeritult tegutseda, aga tegelikult on need tegevused eelkõige liikmesriikide pädevuses ja seetõttu tahaksin lairiba kohta küsida Äh, rääkides praegu äh, pagulastest, äh, suurest rändekriisist ja ekstremismi vastasest võitlusest, väga suur osa sellest on liikmesriikide kanda. milliste meetoditega tahate te liikmesriike sinna suunas liikuma panna, et nad rohkem teeksid? sest et siin on praegu valmisolek liikmesriikide poolt selles vallas tegutseda ja aktiivselt tegutseda väga erinev. see mind küll huvitaks ma arvan, et hea on see, et koolituse ja edasiõppevõimaluste ning noorte töötuse osas vaatada täpselt, mis äh, vajadused on tööturul endal, milline kvalifikatsioon ja väljaõpe on äh, vajalik noortele. Äh, loomulikult alusharidus ei tohiks selle all kannatada, eriti kui me räägime üldistest oskustest. praegu just oleme lõpetamas raportiga, kuidas Euroopa Liidu koolides Euroopa väärtusi ja teadmisi edasi antakse. me saame, eh, ei saa seda Euroopa Liiduna üksi eh, teha, me peame usaldama siin ka liikmesriike, kas siin on eh, mingisugust rõhku sellele asetatud, sest debattides, mis praegu käimas on, on ohuks see, et Euroopa järk-järgult äh, laguneb koost Euroopa teadmine, Euroopa väärtused ja essents eh, kaob ära eh, koolidest või siis ka edasiõppe eh, institutsioonidest. Euroopeana teemal oli väga hea see, et te olete huvitatud selle edasisest toetamisest. viimastel aastatel oleme parlamendis ka ikka ja jälle äh, Eh, mitmeaastase finantsraamistiku eh, vormis oma toetust püüdnud avaldada, aga nõukogu läbirääkimistel ei ole see väga lihtsaks osutunud, sellepärast et eh, väga selgelt viidatakse sellele, et kultuurivaldkond on liikmesriikide pärusmaa, kui palju peaks üldse raha ette nägema Euroopa Liidu eelarvest nendeks tegevusteks, mul on väga hea meel, et me oleme nõukogu poolelt saanud toetust, on ka muidugi Äh, keskpikas perspektiivis äh, ülevaatamine, äh, nii et väga hea meel, et Hollandi eesistuja on selle teema käsitlusele võtnud, suur tänu teile! suur tänu, Sabine, ja järgnevalt palun sotsiaaldemokraatide nimel Petra Kamerevert. suur tänu, suur aitäh teile, proua minister, ka minu poolt, et te olete täna tulnud siia meie juurde, selleks, et rääkida Hollandi eesistumise prioriteetidest järgmiseks pooleks aastaks ma ei taha kõiki punkte puudutada, sellepärast et see on äh, tõesti väga laialt kõikehõlmav valdkond, aga kahest asjast tahaksin küll rääkida, te väga hea, mulle heaks meeleks rääkisite sellest, et kultuur on omaette väärtus ja selle paljusus toetab meie demokraatiate toimimist, seda ei tohiks mitte näha ainult tootena, vaid äh, tahte on hoopis rohkemat ja seetõttu äh, on seda vajalik äh, hoida ja talletada meie demokraatiate toimimiseks. tahaksin teid äh, selles väljaütlemises väga tugevalt toetada ja ma palun, et seda seisukohavõttu ka väga selgelt nõukogus ühindate, sellepärast et me ikka ja jälle näeme seda, et olenevalt sellest, kellega me konkreetselt seal räägime, Eh, siis eh, majandus- ja tööstuspoliitika vallas eh, tegutsetakse, aga väärtused langevad tagaplaanile ja kui me meediast räägime näiteks, siis siin nähakse rohkem mõju majandusele kui sellele, et väärtused mõjutavad ka demokraatiat või on väärtuseks iseeneses. just meedia ja meedia paljusus on ka väärtus omaette ja seetõttu palun teilt südamlikult, palun andke seda äh, sõnumit täpselt samamoodi edasi ka nõukogus. võib-olla mitte teie eesistumise ajal, no oleks kena muidugi, kui see juhtuks, aga me peame kindlasti eh, audio, audiovisuaalsete teenuste direktiivi üle vaatama eh, kunagi tulevikus, aga see teema on ikka õhus ja seetõttu oleks oluline seda meedia aspekti niimoodi ka rõhutada niimoodi, et meediateenuste direktiivi ümbervaatamisel me ei unustaks seda, et me ei räägi siin mitte ainult meedia mõjust äh, majandusele, vaid sellele, kuidas, millist rolli see mängib demokraatia kui sellise juures. Äh, veel üks aspekt, millest tahtsin rääkida, te teate ilmselt, et me oleme oma komisjonis äh, väga oluliseks pidanud seda ja raportis ka rõhutanud, et aasta kaks tuhat kaheksateist oleks Euroopa kultuuripärandi aasta me teame ka, et äh, vähemalt osaliselt nõukogu seda väga tugevalt ka toetab sest me ei räägi selle aastast kui kultuuriväärtusest kui sellisest, et see on väärtuslik, vaid ka sellest, kuidas kultuuripärand tegelikult toetab Euroopa Liidu majanduskasvu, tööhõivet ja muud. ma arvan, et selline aasta võiks olla just viimastes valdkondades ka selliseks hoolükkajaks, aga me teame, et komisjoni vaimsus praegusel hetkel ei ole väga sõbralik meelestatus selle aasta vastu ja arvatakse, et see ei ole majanduskasvu ja tööhõivega seotud äh, aspekte, mida meie kultuurikomisjonis siin kindlasti mitte ei äh, nõustu sellega ja see äh, ka liikmesriikide jaoks, kes on juba tegutsema asunud, et selline aasta saaks toimima, neid liikmesriike peaks nõukogu poolt toetama ja nõukogu peaks tõesti selle peale mõtlema ning otsustama, et see aasta peaks olema Euroopa kultuuripärandi aasta, nimelt kaks tuhat kaheksateist, see aitaks meid väga. suur tänu, Petra ja nüüd Helga Trüüpel, palun. suur tänu. suur aitäh, et andsite meile võimaluse siin omavahel nõu pidada ja teie käest õppida. tahaksin alustada Europeana küsimusega. jah, see projekt mind väga huvitab ja me oleme ka raporti sel teemal koostanud ja mul oleks hea meel, kui me saaksime leida lahenduse, kuidas Euroopanat rahastada mitte ainult iga-aastasel baasil, vaid eh, et see kuulutatakse Euroopa Liidu lipulaeva projektiks, see oleks jätkusuutlikum, see rahastamine, ja me peaksime seisma selle ees, et Europeana rahastamine oleks meie ühtne eesmärk ning et selle rahastamine tuleks Euroopa Liidu eelarvest. me peame selle eest võitlema ma arvan, et see peaks olema mitmeaastase finantsraamistiku äh, ülevaatamise osa. Äh, siin äh, kõlakad käivad, et seda tehakse, aga ma arvan, et kindlasti peaks olema Euroopa Liidu rahastamise osa ka Europeana. siis äärmususe küsimus. me oleme radikaliseerumise teemal kuulamisi korraldanud ja väga oluline on, et usuharidus oleks esitatud koolides, aga et see ei oleks äh, uskudepõhine. meil on vaja, äh, et õpilased äh, õpiksid erinevate usu religioonide kohta ja uskude kohta ning moslemi naised, kes selles vallas töötavad, uuringud näitavad, et kui naised teavad sel, sellest taustast, siis Äh, radikaliseerumise vastases võitluses on sellest abi. Neil on vaja, just moslemi kogukonnal on vaja äh, teada äh, avatud tõlgendusvõimalusi Koraani kohta, väga rangelt interpreteeritakse Koraani just äärmuslaste hulgas ja oluline on naiste jõustamine selles küsimuses, et nendel oleks rohkem teadmisi, et nad saaksid seda oma peredes jagada. kas Hollandis, Hollandi eesistumisel on mingisugust informatsiooni, et selles suunas liigutakse? nüüd kolleeg Diakonu, palun. esinejana vabandab. härra Sõnadeski, palun mul on väga hea meel, et äh, saan öelda teile tere tulemast täna siin. Äh, kolm küsimust minu poolt. Äh, kultuuriministrina mäletan ma Poola eesistumise ajal võimalust et eesistumise jooksul on võimalik omaenda riiki reklaamida kuue kuu jooksul. kas plaanite seda teha just kultuurivaldkonnas? teiseks, äh, mulle meenub ka, et teie enda koduriik äh, tegi viimase paari aasta jooksul olulisi kärpeid kultuurivaldkonnas. kas äh, eesistumine oleks praegu võimaluseks kultuuri vallas rahastamist suurendada Hollandis ja kolmas küsimus puudutab statistikat ning statistika kasutamist nimelt statistika, mis puudutab äh, loomeürituste majanduslikku aspekti ja väärtust ning äh, Europeanal on vaja kindlasti suhtekorralduslikku äh, tööd, ta peab iseennast eelkõige reklaamima ja tutvustama, kas on plaanis kampaaniaid, kus seda Europeanat tutvustatakse? suur tänu, järgnevalt nüüd Julie Ward doamna ministru. Coleg Tecono, palun. În cum... suur aitäh! ma tahaksin esmalt avaldada teile tunnustust, aga et harva juhtub, et poliitikud ei taha pikalt rääkida, aga teil õnnestus tõesti eh, mainida kõiki teemasid, mis ka meil mureks. rääkisite Euroopa kultuuripärandist ja muust, aga ma tahaksin ütelda siiski üht ma usun, et ka teie olete mõistnud, et selleks, et võidelda äärmuslikkuse vastu ja kõige vastu, mida see tähendab rände ning integratsiooni küsimuses, siis relvad või luure, sellest ei piisa, me saame võidelda radikaliseerumise vastu aga ainult tänu Euroopa väärtustele ja edendades Euroopa väärtusi. ja me peame kasutama väärtusi enesekaitseks väga hea, üks minut ja palun kolleeg Evans. Thank you very much, thank you for your presentation um.... suur tänu, suur aitäh selle sissejuhatava ettekande eest. mulle meeldib, et äh, rõhk on pandud haridusele ja me just võtsime täna pärastlõunal väga hea äh, raporti vastu äh, hariduse rollist vaesusevastases võitluses äh, ning äh, sellest, et see aitab ka tagada soolist tasakaalu. aga need äh, teemad, mille te siin tõstatasite, ma arvan, et siin on üks ühine nimetaja, nimelt inimesi on vaja aktiivselt kaasata, sealhulgas ka vabakonna organisatsiooni organisatsioone. selleks, et inimesteni jõuda, peame me nende oma keeles rääkima nii otseselt kui kaudselt. Eh, mina olen Walesi esindaja, see on kah-, kakskeelne eh, piirkond, me eh, võtsime hiljuti vastu ka raporti vähemuskultuuride, vähemuskeelte kohta ning olulisuse kohta neid toetada. ja kui me mõtleme Euroopa Liidu ees olevate väljakutsete peale, siis see on väga oluline faktor ja ma tahaksin küsida, kuidas te oma eesistumise jooksul sellega tegelete? vastame, ja un altro representante okay. del UK. Julie Ward, palun. suur aitäh ja aitäh ka selle eest, et mainisite mitu korda kultuuridevahelist dialoogi olin selle teema raportööriks äh, ja see võeti vastu suure enamusega eelmisel nädalal ilma muudatusettepanekuteta, see teeb mind äh, väga uhkeks. see raport äh, on väga positiivselt käsitlenud noori inimesi ning nende potentsiaali meie ühiskonnale. Nad teavad rohkem kui keegi teine, kuidas koos elada ja mitte vihata olin äh, loode äh, Inglismaal nädalavahetusel eufoorias. Ähm, tegemist on äh, parlamendi imitatsioonina, kus, kus noored inimesed kogunevad ning selle aasta kampaania teema oli ära vihka, vaid hari. ja noored tundsid huvi, kuidas nii formaalne kui mitteformaalne haridus annab neile aluse selleks, et olla kaasavamad äh, omavahel. Need inimesed äh, tulevad väga erinevatest äh, taustadest, ka etniline taust on erinev, aga teemaks oli vihkamine erinevate seksuaalvähemuste ja ka erivajadustega inimeste suhtes ning haridus on peamine vahend, kuidas edukalt sellisest asjast üle saada palun, kolleeg Imesvar Vatnik, vahepeal tervitaksin ka uut ministrit, me ei ole veel lõpetanud, aga ma näen, et olete juba kohal. suur tänu, tunnustan äh, Hollandi ministrit äh, ja mulle meeldis see, mida te ütlesite Europeana äh, suhtes ja ka Euroopa kultuuripärandi aasta osas viimane võib panustada sellele, et äh, Euroopa identiteet tugevneb, aga loomulikult ma kuulasin ära ka, mida äh, proua Trüübel ütles selle teema kohta, kuidas äh, on võimalik meie erinevad taustad ühise nimetajale tuua, see on Euroopas päris keeruline. sellepärast, et rahvused on väga erinevad aga edasi loomulikult, kuidas me pagulastega seda asja uuendame? ja palun äh, kultuurikomisjoni asepresident. Äh, suur tänu. suur aitäh, minister, teile. ma tean, et äh, Hollandi haridussüsteem on väga huvitav ja sellel on väga hea taust, just kaasatuses olete te väga õnnestunud olnud. ma loodan, et teie eesistumine pöörab tõsist tähelepanu ja rõhutab hariduse eh, rolli. Te rääkisite nendest aspektidest, millele te tahate ise keskenduda oma eesistumise ajal, aga ma tahaksin küsida, millised teemad on need, mille osas te konverentsi, konverentsi korraldate, sellepärast et vastuolulisi teemasid ju on, kas pagulaste küsimus, sisserände küsimus saab vastuoluliseks, radikaliseerumise oma samuti. kas ma saan aru, et väga raske on Euroopa Liidu liikmesriigi kutsuda üles nendele asjadele rohkem tähelepanu pöörama, aga mina tahaksin küll kutsuda teid üles sellele tähelepanu pöörama ja te saate kasutada ära ka meie komisjoni poolt kokku äh, pandud raportit selle jaoks. Europeane kohta ma tahtsin öelda, et Tšehhi kultuuriminister äh, igal juhul sajaprotsendiliselt teid äh, toetab, nii et te võite loota Tšehhi Vabariigi tugevale toele, sellepärast et ähm, kultuuripärandi, Euroopa kultuuripärandi levitamine on suurepärane võimalus ning teeb eurooplased nähtavamaks ja nüüd palun kolleeg. Äh, suur tänu, minister, teile sissejuhatava sõnavõtu eest. mul oli eriti hea meel, et te oma töö eesmärgiks kaasava ühiskonna kontseptsiooni olete seadnud, sest minu arust on see väga oluline aspekt, just kaasatus äh, äh, loomiseks ühiskonnas ja pagulaste küsimuses ei pea pagulased mitte ainult kohanduma meie süsteemiga, vaid eh, küsimus on ka selles, kui palju meie kaasatust võimaldame ja siin õppimine ja haridus omab väga olulist rolli. tahaksin rääkida mitmest asjast. esiteks, eh, Euroopas on eh, väga suur ebavõrdsus, sotsiaalne ebavõrdsus kas teie pooleaastase tegevuse eesmärk ei ole ka see, et pöörata tähelepanu sellele, millist rolli mängib haridus selleks, et sotsiaalset ebavõrdlust, ebavõrdsust vähendada Euroopas, sest praegu on väga selgelt statistikas näha, et sotsiaalselt nõrga taustaga inimesed ei pääse ligi ka eh, haridusele ja kui me vaatame tänaseid terroriste, siis need on eh, inimesed, kes on olnud eh, vaesed sotsiaalselt, poliitiliselt, majanduslikult ja teistes kontekstides. millist rolli võiks siin haridus mängida, et asju parandada? edasi Eh, elukestva õppimise mikrofon kadus kõnelejalt. Sorry <laughs> das endet oft die Eurostat-Statistiken. Just one second. Ja. Ähm, enden oft äh, mit der Altersgrenze ab 60. Äh, väga Äh, sageli lõpeb igasugune õppimistegevus kuuekümne aastase äh, eaga, äh, aga vananemas ühiskonnas peaks olema ikkagi elukestev õpe pikemalt kestma. Luigi Morgano järgnevalt, palun. suur aitäh, lugupeetud minister, neli asja. Te mainisite sissejuhatuses kahte konverentsi, üks oskuste mm, kohta, teine kõrghariduse kohta ja mina tahaksin äh, siin välja tuua selle, sellepärast et äh, tegemist on tõsise problemaatikaga, aga kui me ei liigu edasi, siis ei ole võimalik saavutada ka mingeid edusamme. ja muidugi tahaksin viidata ka sellele, et et nendel valikutel, mis me täna teeme, on ta-, on oma tagajärjed ka sotsiaalsele kaasavusele ning lisaks sellele kultuuride vaheline dialoog, see on asi, kus me ei saa järgi anda ning samuti kultuuride vahelise dialoogi ning Europeana prioriteedid on ju omavahel tihedalt seotud, kultuuride vaheline dialoog on võimalik aga siis, kui on olemas identiteedid, erinevad seisukohad ja siinkohal olen nõus ka kolleegidega, aga võib-olla on siin ka üks nõrk koht. meil on küll väga äh, väga palju valikuid, aga me peame vaatama, kuidas me saame kõike seda ära kasutada täpsemalt. tahaksin samuti välja tuua selle, et kaks tuhat kaheksateist on Euroopas kultuuriaasta, me teame, milline on nõukogu seisukoht siin. Äh, ja me peaksime ka komisjoni selle suuremat tähelepanu pöörama. mul on kolleeg Puur. Thank you uh,, chairman uh.... aitäh, lugupeetud esinaine, minister meie komisjonis tihtipeale kutsume Euroopat infokampaaniate läbi edendama Euroopa Liidu programme ja rahastamist. täna me kuulsime Euroopa Liidust õppimisest koolis, kas te võiksite kategooriliselt välitseda, eh, välistada, et Euroopa Liidu sek-, e-, Euroopa Liit ei sekku eelseisvasse Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise referendumisse? Äh, praegu on meil olemas referendumi kuupäev ja kui te ei saa seda välistada, siis äh, mida te konkreetselt ette näete, milliseid materjale välja jagatakse, aitäh! okei okay,, thank you, the last one. aitäh ja härra Grammatikakis saab sõna viimasena, üheks minutiks palun. aitäh aitäh, mul on väga hea meel selle üle, et minister tegi küll lühidalt, aga kõneles siiski põhjalikult. ma olen veendunud, et, et e, eesistuja soovid on tegelikkusest üsnagi kauged. E, meie e, siin oma kultuurikomisjonis teame väga hästi, et Euroopa Komisjon tegelikult ei tunneta, kuivõrd oluline on kultuuriväärtus, erinevalt teist, proua minister Te täiesti õigustatult äh, viitasite intellektuaalse omandi õigustele, see on teema, mis on praegu peatatud. Äh, kas teil on selles küsimuses mingi isiklik arvamus, te siin viitasite sellele, et võib-olla juunis või võib-olla septembris tuleb vastavateemaline õigusakt. veel üks küsimus need programmid, mis on olnud edukad, näiteks Erasmus, seisavad silmitsi väga suurte probleemidega kas teil on plaanis hõlbustada nende programmide toimimist, aitäh! aitäh kõigile, aitäh kõikidele kolleegidele. E ja nüüd on võimalus ka proua ministril vastata. ma usun, et tõesti väga paljud küsimused äh, tõstatati, võib-olla kõigile see ei jõua vastata, aga ehk mõnele saate. meil on veel mõned minutid, aga tegelikult on siin ju kohal ka minister Vandriin. ja üritame siis kümne minutiga ehk kokku võtta praeguse osa. Eh, aitäh, lugupeetud esinaine. jah, eh, mulle tõesti esitati väga palju küsimusi. ma üritaksin neid kuidagi grupeerida ning eh, üritaksin mõnedele neist ka vastata paljud teist viitasid äh, hariduse väga olulisele rollile. haridus annab uutele põlvkondadele vastutustunde ning äh, see on äärmiselt oluline Euroopa tuleviku jaoks. Äh, nagu öeldi, haridusega tuleb võidelda, haridus peab võitlema ka sotsiaalse ebavõrdlusega meil on selle jaoks tegevuspoliitika välja töötatud, meil on haridus- ja koolitusseirekeskus ning me tegeleme selle teemaga nõukogus. me üritame äh, selle teemaga tegeleda ka Euroopa poolaasta kontekstis äh, hariduse ning kultuuri vahel peab olema side, sellepärast et Euroopa on enamad äh, kui äh, lihtsalt tööstuspoliitika, nagu ütles ka proua Kammer-Evert. me peame kõnelema kultuuriväärtusest ning äh, seetõttu on sotsiaalne dialoog äärmiselt oluline. ning mina usun, et poliitikud saavad selles vallas väga olulist rolli mängida võib esitada igasugu küsimusi hariduse kohta, aga me peame mõtlema oma rollile, meie peame hakkama inimestega kõnelema Äh, mulle esitati küsimus ka Erasmus plussi kohta. see on üks viis, äh, kuidas saab edendada kultuuridevahelist dialoogi ja sotsiaalset dialoogi. noored inimesed äh, võivad selle programmi kaudu õppida, mida teised inimesed kogevad, nad saavad teistelt õppida, saavad õppida oma kogemustest teistes riikides ja see kõik on väga oluline niisiis, meil on äh, plaanis äh, korraldada äh, paika panna meetmed, mis võimaldavad seda saavutada, proua Verhaien viitas sellele. ja samuti on, meil on koostöö läbi avatud ko koostöömeetodi, me äh, meil on olemas tegevuskava kuni aastani kaks tuhat kakskümmend Äh, me korraldame sellel teemal ka konverentsi ning äh, poliitiline hoog nõukogus on olemas. ning äh, vastates proua Soidrovale, see tähendab ka seda, et nõukogus me peame pidama neid väga keerulisi arutelusid paljud teist viitasid nendele väljakutsetele, mille ees me seisame seoses radikaliseerumisega, ning äh, esimene ülesanne, mis kõigil õpetajatel on ja samuti meil kui poliitikutel on ja ka nõukogu liikmete esmane kohustus on kõnelda üksteisega nendel väga keerulistel teemadel, me üritame seda teha ja teemegi seda Te kõnelesite ka sellest, et on vaja võidelda ebavõrdsusega. proua Ward esitas küsimuse kaasavuse kohta ja positiivse lähenemise kohta selles vallas ning eh, nagu teie, nii ka mina suhtun sellesse positiivselt, kui ma noortega kõnelen, eh, siis eh, neil on tõesti ideaalid, neil on mõtted ning see kõik on väga oluline ning ma arvan, et me peame seda soodustama, see on Euroopa jaoks hea. aga nagu ma juba ütlesin, ning see teema tuleb kindlasti nõukogus uuesti arutusele, me ei tohi ignoreerida ka raskeid teemasid, nagu näiteks radikaliseerumine. kindlasti me kõneleme sellest ning nagu proua Trüppel küsis, me peame Äh, konsulteerima ka naistega, ma olen täiesti nõus, et naised saavad mängida väga olulist rolli radikaliseerumise vastases võitluses. ma paluksin, et äh, kolleegid vahetaksid sellel teemal parimaid kogemusi, kogemusi, millest võiksime kõik õppida. samuti tahaksin lisada, et mina ja minu kolleeg Van Rain, kes siin peatselt sõna võtab, vastutab noorsoopoliitika eest, mina vastutan eelkõige hariduspoliitika eest, Pariisi deklaratsioon oli haridusministrite deklaratsioon, aga paljud teemad kattuvad, paljud teemad ulatuvad kooli- ja haridussektorist kaugemale, näiteks kui tegu on noorte inimeste rollist, vanemate rollist Äh, siis selles vallas tuleb meil kindlasti kogemusi jagada. ma olen nõus äh, ka äh, härra Diakonuga, et haridus on oluline selleks, et võidelda radikaliseerumisega, aga ainult haridusest ei piisa. ning me ei saa paluda, et õpetajad tegeleksid kõigi ühiskonna probleemidega, me peame vaatama, kuidas meie äh, nende probleemidega saame toime tulla, me räägime kogemuste vahetamisest, meie haridusministeerium, haridusministrid saame üksteiselt õppida Äh, me peame vaatama, kuidas me saame õpetajaid toetada, me peame selle kõik seostama ka noorsoopoliitikaga, julgeolekupoliitikaga, noorsoopoliitikaga, politseiga, usuühendustega, kõiki need äh, osapooled tuleb kaasata. Äh, keegi esitas mulle küsimuse kultuurilistest erinevustest, mida tuleb tunnu-, tunnistada. jah, kultuurilised erinevused on olemas, aga kuidas me saame sellele vaatamata edendada kultuuridevahelist äh, dialoogi ja integratsiooni? Te äh, küsisite, kuidas me suudame toime tulla nende rändevoogudega, jah, see kõik võib põhjustada pingeid, aga see saab ka olla äh, uute väärtuste allikaks, äh, uute väärtuste selleks, selleks, et uued väärtused tuuakse kultuuride vahelisse suhtlusprotsessi minu arvates on väga olulised äh, sotsiaalsed kontaktid pagulaste ja võõrustajariigi kodanike vahel, me peame edendama vastastikust mõistmist nende inimeste vahel ja siit jõuangi tagasi jällegi kultuuridevahelise dialoogini, mis peaks olema nõukogu töös peamine prioriteet ja tegelikult ongi üks äh, meie peamisi prioriteete aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuni kaheksateist Äh, esitati ka mitmeid küsimusi kultuuri kohta. härra Morgano näiteks esitas sellise küsimuse. Äh, mult küsiti, äh, mida arvan Euroopa kultuuripärandi aastast. minu vaste on selli-, minu vastus oleks selline, et novembris nõukogu ja komisjon Eh, hindavad siis eh, kultuurivahelise pärandialast ettepanekut ja kõigepealt eh, komisjon peab otsustama, kas seda aastat üldse soovitakse, nii et me peame kõigepealt ära ootama komisjoni otsuse, aga kui selline Euroopa aasta tuleb, siis ma arvan, et kultuuripärand on tõesti väga hea teema ning Holland eesistujamaana on valmis tegema Äh, tegelema selle ettepanekuga, kui see komisjonilt tuleb. paljud äh, kõnelesid Europeanast, mul on väga hea meel kuulda, et paljud teist äh, siin Europeanat toetavad, minu arvates on see äärmiselt oluline. tahaksin täna proua Šoidrovat tema märkuste eest. Need puudutasid Tšehhi valitsuse toetame, toetust Europeanale ma olen kõnelenud paljude inimestega Euroopanast ning mul on tunne, et paljud minu kolleegid nõukogus on minuga nõus, et midagi tuleks selles vallas tõesti ette võtta, Europeanaga tuleb midagi teha, sest kui me mitte midagi ei tee, siis võime kaotada selle, mis meil juba on, nii et, et suur aitäh nende julgustavate sõnade eest, proua Trüüpel ja Äh, härra Šodotevski ja ma loodan, et ma hääldasin äh, teie nime õigesti. Te kõnelesite sellest, äh, kuivõrd oluline on rahastamine Europeana puhul, ma olen teiega täiesti nõus liikmesriigid peavad tegema ühiselt tööd ning Euroopa Liit peab sellel teemal nendega koostööd tegema. kuidas seda kõige paremini nõukogu järeldustesse sisse saada, ütleksin seda, et minu jaoks on äärmiselt oluline see, et Europeana muutuks nähtavamaks. Äh, ma tahan, et Euroopa kodanikud oleksid sellest teadlikud. meil on väga hea pilootprojekt Esimese maailmasõja kohta ning see on üks näide sellest, mida Euroopas me saaksime tulevikus teha. härra Šodrojovskile Äh, vastuseks Hollandi haridusprogrammide kohta, jah, meil on kultuuriprogrammid nii Brüsselis, Amsterdamis kui ka teistes Euroopa Liidu pealinnades. Amsterdamis äh, meil on plaanis mitmeid kohtumisi. Äh, Hollandi disainerid, Hollandi kunstnikud on sinna kaasatud ning kutsun teid kõiki seal osalema. tulge ja vaadake, vaadake, mis seal toimub vaadake, mida Hollandil on kultuuri vallas pakkuda. Te rääkisite ka säästuvõimalustest, jah, eelarvet on kärbitud, aga ma usun, et me suudame siiski tulevikus rohkem teha ning mis puudutab haridust, siis eh, meil on vaja dialoogi eh, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, see on äärmiselt oluline, nii et, et lugupeetud esinaine, ma loodan, et ma vastasin eh, suurele osale küsimustest ma äh, loomulikult äh, mõistan, et ma ei suuda äh, pakkuda rahuldavat vastust kõigile, ma saan ka aru, et tegemist on alles arutelu algusega, neil on ees terve pool aasta ning ma mõistan, et haridus ja kultuur käivad käsikäes ning need on osaks Euroopa väärtustest, millele paljud teist viitasid Äh, kultuur rohkem kui miski muu on midagi sellist, mis meil on ühine. see on ühine meile kui Euroopa kodanikele, nii et, et suur aitäh ja kasutaksin teie ettepanekuid ja teie mõtteid. ning jätkan tegelemist nende teemadega, mida me nõukogu kohtumisteks praegu ette valmistame ja ka teisteks mitteametlikeks kohtumisteks, suur aitäh! aitäh, aitäh! Uh, for... aitäh, lugupeetud minister, selle sõnavõtu eest! aitäh, et rääkisite neist väga olulistest teemadest ja ma usun, et ka meie komisjoni tööga läheb see väga hästi kokku. ma tahaksin veel ühe lühikese sõnumi edastada see on äh, otseselt seotud integratsiooni ja radikaliseerimise ennetamisega. parlamendis oli meil oluline raport selle kohta, kuidas pakkuda haridust ja õpetust põgenike lastele. me saime komisjonilt ligi kakskümmend kolm miljonit juurde ja ka samuti oli meie jaoks oluline, et viidaks sisse teatud äh, standardid kõikidest liikmesriikidest ja veel. me tahtsime luua hariduskoridori nii-öelda kõikides äh, konfliktis olevates äh, riikide õpilastele, et nad saaksid tulla siia. me oleme samuti kaasanud äh, sellised ülikoolid, ka kaugõppe. ja oleme ka kahepoolselt äh, kolmandate riikide delegatsioonidega seda küsimust arutanud, aga väga kena oleks, äh, kui Hollandi eesistumise ajal nõukogu samuti saaks toetada neid ettepanekuid. ning samuti Euroopa kultuuriaasta raames kaks tuhat kaheksateist kirjutasin aseesimees Timmermansile kirja, me ei ole veel temalt väga rahuldavat vastust saanud, aga ma olen veendunud, et teie eesistumine on kindlasti strateegiline, sellepärast et et ajad on väga keerulised, maailmas on väga palju pingeid ka kultuuri ümber, kultuuripärandi ümber. ja meil on vaja olla tugevad, sellepärast et võib juhtuda, et äh, muidu me ei suuda koos hoida oma kultuuriliste väärtuste mõõdet. suur aitäh teile, suur aitäh teile veel kord uh,! Äh, võib-olla üks vastus teie küs-, küsimusele, mis puudutab radikaliseerumise ärahoidmist. ma äh, tõesti äh, tunnen suurt huvi selle info vastu, mis teie komisjonil on ja, ja selle vastu, kuidas seda meie saaksime ära kasutada me korraldame ka mitteametliku online konverentsi teemal avatud haridus, põhiliselt räägime küll kõrgharidusest, aga seda saab kasutada ka näiteks elukestvaks õppeks ning vanemaealiste inimeste harimiseks ja samuti sisserändajate ja pagulaste harimiseks. nii et, et me oleme sellest probleemist tõesti teadlikud ja tegeleme sellega. aitäh aitäh äh, selle eest, et siia tulite. ja nüüd äh, kutsuksin siia äh, spordiministri või ma loen ette tema täpse ametinime, tegemist on tervishoiu, heaolu ja spordiministri Martin Van Rainiga. ma loodan, et ma hääldasin nime õigesti. palun istuge siia minu kõrvale.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 niisiis, kallid kolleegid, meil on nüüd ainult pool tundi eh, järgmiseks aruteluks, eh, see puudutab siis sporti ning eh, ma loodan, et te jääte selleks huvitavaks aruteluks siia. Vorrei solo dire questo che noi abbiamo tahtsin lisada veel, et meil on, on siis siin võimalikus äh, madalmaade esindajaga arutada spordiküsimusi, seda seoses ka hariduse ja muude teiste küsimustega. ma tean, et madalmaade eesistuja on juba ette näinud öö, äh, märtsis ühe väga olulise sündmuse, aga kahjuks meil on äh, samal ajal Euroopa spordifoorumiga ka Strasbourgi täiskogu, meie jaoks on öö, see muidugi problemaatiline, sest me ei saa osaleda sellel foorumil, sest me oleme täiskogul. loodetavasti mõned kolleegid saavad minna, aga kindlasti ole, tunneme huvi tulemuste vastu, aga sport kui selline ja spordiharidus ja ka sport elustiilina ning ennetava viisiga, kuidas näiteks tervishoiu, terviseprobleeme vältida ja nii edasi see kõik on väga oluline, kuid samuti eh, spordi terviklikkus, läbipaistvus. ja samuti eh, peab sport andma eh, uusi võimalusi, pakkuma uusi võimalusi ka majanduse vallas. läbipaistvus on võtmesõnaks ka selles osas, kes korraldavad spordisündmusi kuid samuti inimõiguste küsimus on seotud sellega. tuleb vaadata, kus täpselt, millistes piirkondades äh, suuri spordipidusid peetakse. Äh, sõna annan nüüd teile, suur aitäh, et te täna siin viibite, teil on kümme minutit ja seejärel üritame kõik väga lühidalt oma küsimused esitada, palun, saate sõna Thank you, Chair, and thank you, dear members of äh, aitäh, esinaine, aitäh, lugupeetud komisjoni liikmed, suur aitäh, et kutsusite mind täna siia ja andsite mulle võimaluse kõnelda teile meie tegevuskavast ja prioriteedist, prioriteetidest, mis meie eesistumisel on noorsoo- ja spordivallas. Te äh, juba ütlesite, et möödunud novembril toim-, novem-, novembris Pariisi rünnakud šokeerisid meid äh, kõiki, me Äh, oleme sarnaste tegudega kokku puutunud ka siin Brüsselis. Äh, demokraatia on sattunud ohtu äh, ning sellises olukorras me tunneme kõik muret ISISe pärast ja nende kasvavate ohtude pärast, mille tingimustes me elame. on äärmiselt selge, et me peame tegema kõik, mis meie võimuses, selleks et võitlema, võidelda selliste äärmuslustega Äh, me oleme Euroopa tasandil vastu võtnud mitmeid algatusi selliste probleemidega toimetulemiseks, aga meil on vaja pikaajalisi lahendusi ning võtmesõnadeks on siin äh, meie arvates ka ennetamine meil on vaja julgeolekut ja õigussüsteemi, et rünnakud ei saaks toimuda, meil on vaja ära hoida vägivaldne äärmuslik, mis äh, teeb kogu ühiskonnast pantvangi, aga me peame ära hoidma ka radikaliseerumise ja seetõttu äh, radikaliseerumine äh, või pigem vägivalla, äh, vägivaldse äärmusluse ärahoidmine on midagi, mis puudutab meid kõigi ning see on kõigi meie tegevuskavade tipus. viimased sündmused näitavad, et on vaja tihedamat koostööd liikmesriikide vahel, mitte ainult julgeolekupoliitika vallas ja õigusalase infovahetuse vallas, vaid meil on vaja kaasata paljusid inimesi, eelkõige noori inimesi, sellepärast et radikaliseerumine algab tihti väga varases eas. Holland oma eesistumise ajal tahab radikaliseerumise ennetamise äh, teha väga oluliseks, tahame kaasata noori äh, sektori üleselt ja tahame, et sellele teemale pühendataks vajalikku tähelepanu. radikaliseerumine, mis viib vägivaldse äärmusluseni, on probleem, mis puudutab noori, sõltumata nende taustast Äh, noored on äärmiselt olulised selleks, et ära hoida vägivaldset äärmuslust. nagu ühisraportis, mille nõukogu ja komisjon on koostanud, öeldakse, äh, see raport puudutab siis Euroopa äh, noorsooalase koostöö uut raamistikku, on meil vaja sektoriülest lähenemist. mitud inimest on vaja selleks, et kasvatada last ja kogukonda on vaja ka selleks, et laps ei saaks radikaliseeruda minu arvates on äärmiselt oluline, et kogukond on noortega pidevas kontaktis. samuti on äärmiselt oluline, et noored peaksid ennast osaks kogukonnast Luksemburgi eesistumise ajal leppisime kohtu, et noorsootöö on väga oluline selle eesmärgi saavutamiseks Äh, noorsootöö äh, nendes piirkondades, kus noored elavad, võimaldavad neil luua suhteid ning kui noorsootöötajad on sidemed loonud, siis saavad nad äh, mängida ka olulist rolli noorte inimeste identiteedi kujundamises. noorsootöö, sport, vabatahtlik ja kultuuriline tegevus võivad olla tõhusaks vahendiks, mille abil noorteni jõuda noorsoopoliitika vahendid võimaldavad jõuda ka nende noorteni, kelle, kelleni muidu kuidagi ei jõua noorsootöötajad kasutavad eh, nii online kontakte kui ka muid kontakte nende noorteni jõudmiseks. on äärmiselt oluline, et noorsootöötajad oleksid nähtavad nendes piirkondades, kus haavatavad noored elavad. Eh, Neil tuleb võimaldada suhete loomist selliste noortega kui äh, noorsootöötajatel on kontaktid selliste noorte inimestega, siis saavad nad juhendada neid äh, nende identiteedi kujunemises. identiteedi äh, kujunemine on väga oluline element radikaliseerumisel. noored inimesed, kellel ei ole eesmärki, kes ei tunne ennast kuhugi kuuluvana, on vastuvõtlikumad radikaalsetele ja äärmuslikele ideedele ning äärmiselt oluline on siis just nimelt see sektoriülene integreeritud lähenemine meil on vaja koostööd koolide, perekondade, kirikute, mošeede ja noorsootöötajate vahel, see kõik on äärmiselt vajalik. koos äh, oma kolleegi minister Bussemaakeriga, kellega te just äh, eesistumist arutasite, tahame välja töötada sektoriülese lähenemine noorsootööle, noorte eest hoolekandmisele ja sotsiaalpoliitikale ning äh, tahame siis kõigi nende probleemidega ühiselt tegutseda oma eesistumise ajal Äh, tahame kõik, äh, kõiki asju edasi viia, uurida võimalusi äh, parimate tavade vahetamiseks. erilist tähelepanu pöörame sellele, kuidas edendada kodanikuks olemist, sallivust, vabadust läbi hariduse. sellele deklaratsioonile kirjutasid seitsmeteistkümnendal märtsil kaks tuhat viisteist alla haridusministrid Äh, see deklaratsioon on osaks sektoriülesest lähenemisest ning sisaldab suuniseid selle kohta, kuidas koostöö Euroopa tasandil, äh, mida tehakse radikaliseerumise ärahoidmiseks ja noorte kodakondsuse edendamiseks, saab meid aidata. Äh, kui ma esmakordselt kolleegidega seda teemat Euroopa tasandil arutasin, siis ma avastasin, et parimaid kogemusi on üsna palju, liikmesriikidel on palju selliseid kogemusi, mida saaks jagada. Euroopa tulevik on siiski kaalul, me teame ju seda kõike me teame, äh, mille eest me võitleme, loomulikult vägivaldse äärmustuse ärahoidmine tähendab enamat, töö, haridus, julgeolek, noorsoopoliitika on siin kõik võtmetähtsusega. aga need asjad peavad omavahel käsikäes käima. me tahame teha koostööd teiega ja kõigi äh, osapooltega selleks, et saavutada edu äh, võitluses vägivaldse äärmustusega eesistujamaad pöörab tähelepanu radikaliseerumise ja marginaliseerumise ärahoidmisele ja me tahame koostada ka nõukogu järeldused radikaliseerumise ennetamiseks, eh, selleks, et võtta nad vastu eh, maikuus, eh, kolmekümnendal mail toimuval ülemkogul. samuti räägime noorsoo rollist, noorsoo Äh, direktorite kohtumisel, me korraldame sellel teemal konverentsi koos Maastrichti ülikooliga seitsmeteistkümnendal veebruaril kaks tuhat kuusteist. nüüd kõneleksin ka struktureeritud dialoogist. nagu ma ütlesin, on äärmiselt oluline, et noored inimesed tunneksid ennast osana kogukonnast ning äh, on ilmselge, et see kehtib kõigi noorte kohta, seetõttu on äärmiselt oluline, et poliitikakujundajatel on tihedad sidemed nende noorte inimestega. Holland eesistujana leiab, et struktureeritud dialoog äh, on väga hea osalust edendav alt üles lähenemine, mis võimaldab luua kontakte noortega, niimoodi võimalik saada infot äh, noorte tegelikest Äh, probleemidest. Äh, noorsoovallas tehtava struktureeritud dialoogi raames kavatsevad Malta, Slovakkia ja Holland äh, teha koostööd üldise prioriteetide nimel kuni aastani kaks tuhat kuusteist, et jõuda selle kõigega lõpule juunis kaks tuhat seitseteist. ja meie peamine eesmärk on aidata kõikidel noorel osaleda mitmekesises kaasavas Euroopas, nad peavad olema valmis eluks, peavad olema valmis ühiskonnaks me arutame kaheksa kuu jooksul mitmeid teemasid struktureeritud dialoogi läbi ja läbi Euroopa noorsookonverentside. selle struktureeritud äh, dialoogi peamine sündmus äh, on Euroopa Liidu noorsookonverents viiendast seitsmenda aprillini Amsterdamis. lugupeetud esinaine ja nüüd kõnelen ka spordist. kõigepealt äh, Äh, mõned äh, märkused matšide tulemuste kokkuleppimise kohta äh, me oleme kirjutanud alla rahvusvahelisele konventsioonile sellel teemal, kahjuks aga liikmesriigid ei ole suutnud kokku leppida komisjoni äh, ettepanekute osas Läti ja Luksemburgi eesistumise ajal, kuigi jõupingutusi on tehtud väga palju. eesistujamaa kavatseb vaadata, kuidas nõukogus nende ettepanekutega edasi minna. Holland eesistujamaana kavatseb korraldada kohtumise nõukogu raame ja liikmesriikide vahel selleks, et soodustada Euroopa Liidu liitumist selle konventsiooniga tuginedes spordi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist töökavale ja vajadusele kaitsta sporti erinevate äärmustusvormide eest, keskendume meie oma eesistumise ajal aususele spordis. see teema on kindlasti pälvinud teie komisjoni ja Euroopa Parlamendi täielikku tähelepanu ja tahaksime teid varasema panuse eest tänada nagu te kõik teate, sport kujutab endast väga paljud positiivsed naudingut, uhkust, sooritust, ta annab panuse ka inimeste heaolusse ja tervisesse ja seda kõike ei tohi alahinnata ning seetõttu ja just nimelt seetõttu ausus, läbipaistvus ning hea juhtimine on äärmiselt olulised spordi edendamise kontekstis. Äh, valitsusorganisatsioonina saame toetada spordiorganisatsioone teel demokraatliku ja ausa mängu suunas, me võime üksteisega teha kokkuleppeid, sõlmi-, koostada suuniseid headeks juhtimistavadeks, aususeks ja läbipaistvuseks meil on väga hea meel sellest värske õhupuhangust, mida Toomas Pahh äh, EOC uue presidendina on äh, endaga kaasa toonud. Äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta olümpiamängud on kindlasti pöördepunktiks ja peaksidki seda olema. Need peaksid kajastama neid väärtusi ja põhimõtteid, mida meie demokraatlikes riikides oluliseks peame. me usume, et ühine lähenemine aitab saavutada lisaväärtust, edendada ausust, läbipaistvust ning Äh, äh, seda kõike spordivallas ja olulistel spordiüritustel eriti. olulised spordiüritused on ka näiteks era- ja avasektori partnerluses, seega peaksid olema kaasatud nii riiklikud kui ka kohalikud organid, samuti riiklikud ja muud äh, spordiföderatsioonid. selle kõige eel saavutamiseks üritame töötada välja poliitilise avalduse aususest spordis ja me valmistame ette ka nõukogu järeldused Äh, mis äh, puudutab siis just nimelt seda teemat. teeme tihedat koostööd spordimaailmaga, ekspertide rühmade tööd on aluseks meie nõukogu järeldustele, kui see on kohane. lugupeetud esinaine, äh, doping on veel üks suur oht spordi aususele viimastel aastatel on meil olnud mitmeid dopinguskandaale nii kergejõustuses, jalgrattaspordis kui ka muudel spordialadel. dopinguvastase võitluse vallas on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit võtab äh, sõna jõuliselt. Hollandi eesistujana valmistab ette koordineeritud Euroopa Liidu seisukoha, äh, mis edastatakse WADA-le ja Euroopa Nõukogule. Euroopa äh, seisukohti tutvustati võetakse siis vaadale mais kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal meie peamine ülesanne on veenda vaadet selles, et äh, uus Euroopa Liidu andmekaitsemäärus ei takista rahvusvahelist dopinguvastast tegevust. Äh, Hollandi eesistujamaana korraldab dopinguvastase konverentsi koos vastavate sidusrühmadega, see sidusrühm äh, puudutab just nimelt inimeste teadlikkuse tõstmist ja räägime ka uuest Euroopa Liidu andmekaitsemäärusest ühiselt Euroopa Komisjoniga on meil paika pandud ka kuulpäevad äh, spordifoorumiks, üheksandal, kümnendal märtsil kaks tuhat kuusteist toimub siis äh, Hollandis Haagis Euroopa Liidu spordifoorum, Euroopa Liidu spordifoorumi korraldajaks on Euroopa Komisjon ning komisjon lubas, et parlamendisaadikud on sinna samuti kutsutud. Äh, mainisin seda lihtsalt niisama igaks juhuks. kümnendal, üheteistkümnendal märtsil pärast seda spordireferendumit Äh, toimub spordiministrite kohtumine kolmekümne esimesel mail kaks tuhat kuusteist, äh, leiab aset struktureeritud dialoog äh, liikmesriikide ja teiste vahel samal päeval ja see toimub siin Brüsselis. ning korraldame ka Amsterdamis viieteistkümnendal juunil kaks tuhat kuusteist dopinguvastase konverentsi niisiis tahaksin oma sõnavõttu lõputada selge sõnumiga, sport on tore, aga ainult siis, kui seda mängitakse ausalt nii see puudutab äh, nii äh, sportlasi kui ka treenereid ja paljusid äh, spordiorganisatsioone, valitsusi, ausus, läbipaistvus ja head juhtimistavad annavad spordile tagasi tema väärtuse ühiskonna ja üksikisiku jaoks. suur aitäh tähelepanu eest ja olen valmis vastama küsimustele. suur aitäh selle sõnavõtu eest, te olite väga, võtsite väga täpselt sõna erinevatest teema, erinevate teemade kohta ning rääkisite teie Hollandi eesistuja soovidest. kindlasti pöörame väga palju tähelepanu sellele. sport on tõesti heaks integratsioonivahendiks, samuti radikaliseerumise ennetamiseks. ja spordi tegemine annab ka tunde osalemise kohta identiteedi. Te rääkisite ka poliitilisest Äh, küljest, ma arvan, et kolleege huvitab vägagi palju just spordi terviklikkuse külg. ja siin soovime samuti osaleda muidugi. ja ka rääkisid äh, võistlustulemuste äh, kokkuleppimise probleemist. tegemist on väga olulise konventsiooniga, millele me peaksime kõik Euroopa Liidus allkirja andma kuid rääkisite ka dopinguvastasest võitlusest. Strasbourgi äh, see viimasel päeval äh, arutatakse seda, aga eks me vaatame, kas meil õnnestub osaleda, äh, kuid sellel foorumil, millest rääkisite, kuid jah, me ei tea, kas saame kohale, aga nüüd kolleegid soovisid sõna palun, üks spetsialist meie hulgas. Eh, dziękuję panie ministrze, oczywiście ten temat jest mi bardzo bliski jako sport i bardzo się... suur tänu teile, minister, see on eh, teemavaldkond, eh, mille suhtes, mis on mulle sõna, südameasjaks ja mul on väga hea meel, et sellised küsimused nagu kokkulepe, matšid, doping ja erinevad organitesse valimised äh, tõesti, Toomas Pachi valimine minu arust ka oli väga hea samm. tahaksin viidata sellele, et me oleme eh, spordi eh, töörühma eh, moodustanud esimest korda Euroopa Parlamendis ja see kõik toimib väga hästi. Tahaksin nüüd midagi muud hoopis käsitleda, nimelt sotsiaalsest integratsioonist pagulaste kohta me oleme korraldanud erinevate osapooltega kohtumisi, aga üks äh, noor mees, Afgaani pagulane, äh, ühel sellisel kohtumisel palus sõna ja rääkis sellest, et sport ja sotsiaalsed tegevused tegelikult aitasid tal ühiskonda integreeruda, ta tundis, et teda võetakse vastu ühiskonnas ja ma arvan, et see tegelikult ongi seotud äh, sellega, mida tema Äh, mõtles. ma arvan, et sport äh, on tõesti teiste eesmärkide saavutamiseks väga hea vahend. ja edasi FIFA ja UEFA küsimused. Äh, seda me oleme samuti arutanud. kohtume nende organisatsioonide juhtidega selleks, et arutada, kuidas on võimalik pärast skandaale edasi minna ja uut lehekülge pöörata Äh, sellepärast, et sport on kindlasti ühendav element, äh, ühendab see nii sotsiaalselt äh, kui ka tegelikult on sport väga oluline majandussektor. küsimus ei ole äh, olla kaasatud spordilisse tegevusse või olla emotsionaalselt kaasatud, vaid kui ma mõtlen praegu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistlustele Poolas ja Ukrainas, siis väga paljud inimesed eh, tulid nendesse riikidesse, turistid tulid eh, tutvuma ja tegelikult eh, läbi spordisündmuse õppisid nad väga palju. ja palun nüüd kolleeg Helga Trüppel. teen lühidalt, sellepärast et aeg on napp tahaksin tulla tagasi noorte ja radikaliseerumise ennetamise juurde. tahtsin tuua ühe näite eh, Saksamaalt. Araabia iisraellane, kes eh, töötab psühholoogina Saksamaal, töötab noortega koos, et eh, deradikaliseerida ja radikaliseerimise vastu võidelda. tahtsin toetada kõike seda, mis te ütlesite ma arvan, et väga oluline on vaadata häid näiteid, parimaid praktikaid erinevates liikmesriikides, panna kokku need asjad, mis inimesed erinevates riikides äh, teevad ning panna kokku kõik need head ideed, et äh, pühavõitlejateks noori vältida minemast. järgnevalt komisjoni esindaja, palun ja értékelési. Äh, Euroopa Liidul on ka olemas noorte strateegia äh, ning äh, veebruaris selle strateegia hinnangut käsitletakse. tahtsin noorte kohta öelda seda, et minu arust on väga kena, et Hollandi eesistuja on noorte küsimuse enda jaoks niivõrd oluliseks prioriteediks seadnud ja et nad väga intensiivselt äh, poliitika valdkondades sellega tegeleda võtavad. mis puudutab äh, äh, nüüd haridust, edasiõppevõimalusi ja ülikoole, siis noortele inimestele on väga tähtis see, et neil oleks tulevikulootusi ja härra minister ju ütles, et ka kohalikud omavalitsused mängivad siin väga olulist rolli äh, näiteks äh, kogukond äh, nagu tervikuna nagu äh, perekond, kirik, kõik peavad koos töötama selleks, et üles ehitada noorte inimeste identiteeti ning see aitab kindlasti ka ennetada radikaliseerimist. just kohalikud omavalitsused ja kohalikud organisatsioonid mängivad tegelikult selles valdkonnas väga olulist rolli ning äh, meil on äh, loomulikult äh, ka vähemuste õigused, vähemusrahvuste õigused erinevates riikides, loodetavasti saame ka nende heaks midagi ära teha selleks, et nende tulevus, tulevik oleks helgem. me ei peaks mitte ainult rääkima uutest pagulaskogukondadest, ei, meil on ju ka enda keskel vähemusi, keda tuleks toetada ning tuleks hoida äh, meie kõikide kultuurilist ja keelelist mitmekesisust sellega ülal. tahtsin küsida, milliseid äh, uusi ideid on Hollandi eesistujal selleks, et noorte töötust vähendada ning äh, kuidas te näete, et sporti on võimalik kasutada selleks, et noorte inimeste olukorda parandada? suur aitäh ja nüüd annan sõna teile vastuseks, lugupeetud minister, palun. Thank you, Chair. Um... Suur aitäh! esmalt härra Ventale vastuseks ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi spordi intergruppi selle eest, et äh, selle teema päevakorda võtsid. Äh, liikmesriigid on oma arvamust ka avaldanud, äh, samuti leidis aset kahekümne esi-, neljandal novembril arutelu neis küsimustes. see oli huvipakkuv arutelu ja vahetasime häid tavasid tegemist on hea vahendiga sisserändajate kaasamiseks ning äh, me teame, et põgenikud ja varjupaigataotlejad vajavad ju väga palju toetust. me oleme teadlikud komisjoni tulevasest äh, algatusest. Äh, see puudutab noorte ja hariduse kaasamist ning oleme valmis edasi liikuma selles mulle avaldas muljet Aafrikast pärit noor mees, kes ütles, et tegemist ei ole mitte ainult viis midagi ise teha, vaid tegemist on ka integreerumisviisiga. väga hea oleks, kui me saaksime neid lugusid ära kasutada oma poliitikas ja ma arvan, siis oleks meil palju rohkem edu spordi kasutamisel integratsioonivahendina proua Trüppelile vastuseks. aitäh, et rääkisite sellest pealtnäha väga heast raamatust, ma luban, et loen seda ja oluline, kui räägin oma kolleegidega integratsioonist ja integreeritud lähenemisest, siis alati ma näen, et on väga keerukas sellist poliitikat välja töötada, millel oleks äh, integreeritud lähenemine, seda on keerukas liikmesriigi tasandil teha ja väga julge on, et äh, on üritatud rahvusvaheliselt seda teha. võib-olla ei ole sellel otsustavat rolli integratsioonis, aga kui me seda ei kasuta, siis me ei pruugi ka edu saavutada. ma arvan, sellist lähenemist on keerukas ellu rakendada, kõik eh, riigid räägivad sellest, arutavad seda liikmesriigi tasandil, ma arvan, et siin ongi väga oluline, et vahetatakse omavahel eh, kogemusi ja häid tavasid. edasi, suur aitäh, et toetasite madalmaade eh, prioriteete olemasolevate kogukondade toetamine võiks olla palju luba, me peame toetama kogukondi, nende väärtusi ning üheks peamiseks väljakutseks Euroopas on see, et meil ei ole ühte kultuuri, meil on mitmekesine kultuur, meil on väga tugevad kogukonnad, tugevad väärtused, mis on aluseks ka Euroopa väärtustele. ja me peaksime võib-olla veelgi edasi liikuma siin valdkonnas, mis puudutab tööhõivet siis me toetame seda, et oskusi edendatakse ERSO äh, nõukogus on meil samuti tahtnud äh, tagatiskava. ja kõik see peaks olema kaasatud sellesse integreeritud lähenemisse. haridusministrid, sotsiaalministrid, tööhõiveministrid, noorsooministrid peaksid olema kaasatud siia, nii et äh, suur aitäh teile toetuse eest ja ootame võimalust edasi töötada koos teiega. aitäh! suur aitäh härra ministrile väga huvitava sõnavõtu eest, tahaksin lisada veel järgmist. võttes arvesse, mida kolleegid ütlesid ja mida te esmalt ütlesite äh, pärast Pariisi avaldust, on oluline meil ei ole küll aega komisjonile sõna anda siin, aga me e, kohtumisel, kus Navratšis osales, selgus, et oluline, et Pariisile järgneks ka komisjonipoolne algatus ja see peaks siis kajastama kõiki neid e, valdkondi, mida ka teie mainisite, haridust, integratsiooni läbi spordi ja nii edasi. seega oleks meil vaja tugevat poliitilist äh, tõuget. ma olen veendunud, et saame kindlasti loota siin äh, Hollandi eesistujale, teie toetusele äh, ning soovin teile palju edu tulevases töös, aitäh teile veel ja loodetavasti kohtume teiega veel ka märtsis, suur aitäh! Just the last uh, information. ja viimane teadaanne, järgmine koosolek toimub kolmapäeval, seitsmeteistkümnendal veebruaril, terve päev ja kaheksateistkümnendal kella üheksast kuni poole üheni. suured tänud tõlkidele tehtud töö eest ja nüüd, kui saate kui peate lahkuma, kui saate seda teha, siis tehke kiiresti, sest et kell on juba palju, kuigi oleme siiski ajast suutnud kinni pidada. Person... meil tuleb nüüd koordinaatorite koosolek, ma näen, et eh,